päevakorrapunkt on suuline küsimus nõukogule ja komisjonile, mis puudutab olukorda äh, Vahemerel ja terviklikku Euroopa Liidu lähend-, lähenemist rändele. Äh, kodanike vabaduse komisjon on selle teema tõstatanud ning sissejuhatuseks annan sõna äh, Claude Moraesile, palun. mikro. president, kolleegid selle suulise küsimuse sisu on väga aktuaalne, väga võimas ja uus volinik läheneb oma kohale, härra Avramopoulos, kes osaleb esimest korda selles arutelus, meil on eesistujariigi nimel härra Goosi, eh, Mare Nostrum eh, esindav riik, eh, kes juhib kooperatsiooni Triton ja kahjuks Äh, see ei ole olnud piisav, äh, kuigi on üritatud päästa häid inimesi Vahemerel, kuid kahjuks kolm tuhat migranti äh, uppus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal juba. ja täna meie ees esines tema pühadus suurepärase kõnega, kes ütles, et Vahemeri ei too muutuda suureks kalmistus, kui ta ütles ka väga küpse avalduse, meil on vaja ühinenud lähenemist rändeküsimustele, austades ka migrantide inimväärikust. see oli igati küps avaldus ja räägiti põhjustest ning rände tagajärgedest. ja kolleegid, sellest vaimust kantuna äh, me arutame ka suulist küsimust äh, komisjoni ja nõukogu juuresolekul. me ei räägi sellel teemal esimest korda pärast mitmeid suulisi küsimusi. meil on vahendid oma ülesannete täitmiseks ja meie suulise resolutsiooni lõppes, lõikes me räägime ühisest Euroopa varjupaigasüsteemist, kui palju me oleme sel teemal rääkinud, kui palju kolmepoolseid kohtumisi on meil olnud, kui palju direktiive ja seadusi me oleme koostanud selleks kuid me peame hakkama tegutsema, küsimus taandub solidaarsusele ja poliitilisele tegevusele seega, mida me ütleme komisjonile ja nõukogule täna ja eriti eesistujariigi esindajale härra Koosile äh, ja mitte ainult eesistujal, äh, kes vastutas Mare Nostrum läbi ja aitas päästa sada viiskümmend tuhat inimest, kuid nõukogu ei ole ellu rakendanud Euroopa ühist varjupaigasüsteemi ja seetõttu minu pöördumine eelkõige nõukogule. meil puudub solidaarsust ja seetõttu meil on see väga võimas moraalne sõnum, mida me täna kuulsime, sest meie otsingu ja päästekohustustest rääkides, see on esimene osa meie suulisest küsimusest, on adresseeritud mõlemale. me oleme nüüd edasi liikunud Marinosto programmis, püüdnud selle puudustest üle saada kui me räägime Frontexi tegevuse laiendamisest ja sellest, eh, kas see tegevus on piisav või mitte, peame me esitama küsimuse, kas Euroopa Komisjon on andnud endast parima, aga kui liikmesriigid ei eh, toetata, siis me ei suuda ka kohustusi võrdselt jagada. siis me räägime eh, turvalistest rändekanalitest, mida see tähendab? see tähendab neid tõmbe- ja tõuketegureid eh, ja ühine ümberasustamispoliitika ma osalesin Milanis toimunud justiitsküsimuste nõukogu istungul ja seal ei räägitud selgelt ümberasustamispoliitikast ja äh, korralikust äh, koormuse jagamise mm, poliitikast. ja kui me räägime sellest me kuuleme, et väga paljud liikmed ütlevad, me peame seda asja kontekstis nägema, kuid ärge unustage, et lisaks kasinuspoliitikale kümme riiki, kes saavad, võtavad vastu pagulasi Süüriast ja mujalt, on kõik maailma arenenud riigid ja mitte ükski kümnest riigist, kes võtab vastu e, pagulasi e, Süüriast ja mujalt on arenguriigid, mitte Euroopa Liidu riigid. E, vaadakem asju kontekstis, jah, me Eh, me oleme küll olnud heatahtlikud, kuid arenguriigid maailmas on võtnud enda kanda suurima koormuse. Eh, me räägime ka rändekanalitest, eh, me peame julgelt välja ütlema, mida me selle all mõtleme, võib-olla mitte täna, kuid me peame värskendama oma arusaama sellest jah, kolleegid, hädaabifondid ja võitlus smugeldamise ja inimkaubandusega, Euroopa arengupoliitika äh, meil on vaja ühiseid äh, vastuvõtumenetlusi ja kvalifikatsioonidirektiivide sättimist, need on kõik olulised kuid nõukogule, komisjonile, eriti nõukogule ma rõhutan, et me peame oma ühist varjupaigapoliitikat hakkama ellu viima. meie suulise küsimuse eesmärk on mitte selles, et parlament ei ole oma ülesannet täitnud, me oleme seda teinud, kuid me saame teha enamat ja ma pöördun nüüd oma kodanikuüksuste komisjoni liikmete poole ja kõigi parlamendi liikmete poole ettepanekuga, ütleme nõukogule, rakendage ellu seda, mis on, tehke lõpp inimeste surmadele Vahemerel kuid ka meie peaksime läbi viima oma uurimuse äh,, avaldama survet nõukogule, et meil on olemas ka vajalikud vahendid uurimise läbiviimiseks, juurdluse läbiviimiseks, et me saaksime vaadata kodanikele silma äh, ja nad mõistaks, et meie parlamendina teeme kõik selleks, et Vahemerel enam surmadeid ei esineks. meil on see võimalik, me saame hallata rändesüsteeme äh, ja äh, rändevoogusid ja nagu ma ütlesin, see on ka parlamendi jaoks moraalne kompass, sisse, eh, kui me arutame seda, mida me oleme teinud eh, pagulaste ja varjupaigapoliitikas. ja nüüd ma annan võimaluse minister Koosile nõukogu nimel vastulauseks. tänan, proua president, lubage alustuseks tänada härra Moraest eh, südamest selle eest, et ta tõstatas need prioriteetsed võtmetähtsusega küsimused mis kuuluvad meie kuuekuulise eesistumisperioodi põhiprioriteetide hulka ja ka Junckeri komisjoni tööprogrammi Need on küsimused, mis on juba komisjonis õigusloomelise tegevuse päevakaarda võetud, see on oluline, sest see on üks teema, äh, mille puhul Euroopa Liit saab tagada lisandväärtuse ja see on migratsioon. Äh, äh, see on piiriülene nähtus, see on piiriülene probleem ja sellisena ta nõuab meie ühist integreeritud lähenemist. ja julgemat lähenemist Euroopa Liidu poolt. selle kuue kuu jooksul me oleme teinud kõvasti tööd selleks, et anda oma poolt tõeline panus äh, et aluslepingu artikkel, kus räägitakse solidaarsusest rände puhul, muutuks ka tegelikkuseks. see on oluline põhimõte, see on poliitiline programm ja Euroopa Liidu jaoks siduv eesmärk. me peaksime aga rohkem pingutama, pingutama koos Nõukogu, Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga. Äh, suulise küsimuse autor äh, juhib tähelepanu Vahemerele. härra Moraes, te olete teadlik, et me oleme kolmekümne seitsmel korral eh, Vahemere rakkerühma poolt sekkunud viies prioriteetses valdkonnas koostöös kolmandate riikidega kui me räägime juurdepääsust eh, seadusele Euroopas, eh, võitlus inimkaubandusega, oleme tugevdanud piirivalvet selleks, et kaitsta ja päästa migrante Vahemerel ja eriti abistada neid liikmesriike, kellele see rändesurve on olnud suurim. selle nimel on tegutsenud Vahemere rakkerühm, mis on regulaarselt andnud aru ka nõukogule. ja vastav info on edastatud ka teie kojale. kuid me ei ole veel rahul tulemustega. me nõustume Äh, sellega, mida ütles lugupeetud parlamendisaadik, me oleme alati öelnud, et Vahemeri ei tohiks muutuda kalmistuks. Äh, kuid see on kalmistu, kuna eurooplased on olnud äh, isekad ja pole näidanud üles piisavalt huvi, et viia ellu Luksemburgi kohtumisel nõukogu poolt vastu võetud programmi milles räägitakse rändevoogude paremast haldamisest ja mis visandab strateegilise lähenemise ja sellel on kolm põhitelge, mille me oleme tuvastanud äh, meie kuuekuulise eesistumisperioodi jaoks. Äh, välispiiride haldamine, pärast aastatepikkust tööd ja aastate pikki kohustusi, mida Euroopa Liit on endale võtnud selle põhimõtte täitmiseks. liidu välispiirid ei ole mitte Itaalia, Hispaania või Kreeka piirid, need on meie ühised piirid ja ühiste piiridena on vaja ühist lähenemist, ühiseid algatusi ja seetõttu äh, käivitati ka Tritoni operatsioon, kus sellest ei piisa. seda peaksid toetama tihedam koostöö kolmandate riikidega ja dialoog äh, transiitriikidega, äh, sealhulgas Põhja-Aafrikaga. ja me peame tagama selle tulemuslikkuse, see peaks olema seotud majandus- ja kaubandusalase koostööga me peaksime seda laiendama ka Sahara taguse Aafrika riikideni. Eh, see on üks valdkond, millega eesistuja on eh, tegelenud ja seda peaks ka Aafrika sarveriikideni laiendama. Need on just need eh, alad, kus Euroopa Liit saaks seda lähenemist rakendada ja tegutseda üheaegselt kõikides sektorites. kuid siiani tehtust ei piisa, me peame pingutama rohkem äh, Äh, selleks, et paremini töötada ja võita ka meie poolele ka transiitriigid ja sihtriigid, et nad teeksid meiega efektiivset koostööd eh, selleks, et saavutada rändevoogude äh, tuntav haldamine. ja kolmas tegur, mida ka härra Moraes mainis, on äh, vaja osutada abi meie Euroopa ühisele varjupaigasüsteemile. eesistujariigi esindajana ma ei saa laskuda nendesse küsimustesse, millele te viitasite teatud rikkumismenetlustega seoses teatud liikmesriikide puhul. ja loomulikult seadusandlik tegevus kuulub Euroopa Komisjoni mandaati, kuid ma tahan öelda, et Euroopa ühise varjupaigasüsteemi väljaarendamisel on teatud edu saavutatud ka Itaalia eesistumise ajal on vastu võetud ühiseid õigusakte ja on vähendatud kõikvõimalike erandite arvu ja on vastu võetud uusi määrusi, mis on seotud Dublini süsteemiga ja mida kõikide puhul ei saavutatud kokkulepet nõukogus, on olnud väga palju probleeme, kuid on olemas palju võimalusi, mida tuleks ära kasutada, et selle tõsise probleemiga tegeleda Äh, ka seoses äh, saatjate alaealiste rändega. me saaksime selles vallas palju rohkem ära teha. Äh, meil on nüüd varase hoiatamise süsteem käivitunud me peaksime keskenduma sellele, et integreerida seda süsteemi, laiendada seda ja ära kasutama kõiki haldusmeetmeid, et oma tööd korralikult teha, et meil oleks võimalik luua tõeliselt Euroopa ühine varjupaigasüsteem ja kolmas element, mis on samuti oluline, on vaja taastada kadunud vastastikune usaldus liikmesriikide vahel äh, mis on kahanenud äh, viimaste aastate jooksul, sest mõned liikmesriigid on jäetud üksinda tegelema selle äh, suure nähtusega, kuid äh, seetõttu on ka vähenenud usaldus liikmesriikide vahel ja seetõttu on oluline, et me tegutseme ka selle nimel, et seda suurendada, tegutseme nii piiridel kui ka selle nimel, et luua parema varjupaigasüsteem ja ka liikmesriigid peaksid täiustama oma varjupaiga äh, süsteemi, eh, siseriiklikku süsteemi, kõik need meetmed aitavad suurendada vastastikust hoolandust ja need on eeltingimuseks ka uue rändepoliitika kujundamisele. eesistujana kuue kuu jooksul me tulime välja vastastikuse tunnustamise ettepanekuga, me ei ole veel kokkulepet saavutanud, eh, kuid see on üks võimalusi käivitada toimiv süsteem, kuid eeltingimuseks on usalduse taastamine kui meil puudub vastastikune usaldus, ei ole võimalik ka kujundada ühist äh, rändepoliitikat, mida Euroopa hädasti vajab. suur tänu nõukogule ja nüüd ma annan sõna volinikule ja äh, kutsun üles äh, volinik Avramo Puulust sõna võtma uh,. Thank you, thank you, Mr Chairman. aitäh, proua president. Members of the European lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, rändeküsimused on osa siseküsimustest, aga nad ei ole kunagi olnud äh, portfelli nimes sees. nüüd lõpuks on, sellel olid nii pragmaatilised kui ka sümboolsed põhjused. suur tänu äh, libekomisjonile ja selle esimehele Claude Moraesele, et mulle anti täna võimalus osaleda täna sellel tähtsal arutelul. tahaksin äh, tsiteerida ka seda, mida ütles paavst Franciscus täna hommikul. olen täiesti nõus sellega, mida ta ütles, et see tugev signaal, mis meile anti et me võtsime selle vastu ja ma olen temaga täiesti nõus. mul on suur au vastutada selle portfelli eest. samal ajal aga ma ka tean, et lihtsaid lahendusi ei ole selleks, et tegeleda nende tähtsate ülesannetega, mis meie ees seisavad. võin teile aga kinnitada, et tugev poliitiline tahe on olemas Teie laiapõhjalised küsimused näitavad, kui kompleksne on see rände ja süüli probleem, millega me peame tegelema rändesurve meie välispiiridel on äh, suurim pärast Balkani sõda. meil on vaja integreeritud lähenemist, mis peavad katma kõik valdkonnad, kaasa arvatud välis- ja julgeolekupoliitika tuleb äh, vastastikust usaldust parandada selleks, et edukalt nende probleemidega lahendada. on vaja usaldust liikmesriikide vahel ja ka liikmesriikide ning Euroopa Liidu vahel. solidaarsus ja vastutustunne on ühed tähtsamad põhimõtted äh, millest lähtuvad komisjon ja liikmesriigid, kui nad välja töötavad ühtset varjupaiga ja rändepaketti. see ja meil on vaja ka ühiseid standardeid sisserändajate õiguste jaoks. erinevaid standardeid on välja juba töötatud ja rakendatud, nagu näiteks äh, finantsalane solidaarsus, abi, mida erinevad ametid pakuvad, ka Frontex ja ka Varjupaiga Toetuse Amet komisjon on välja töötanud juhised ja me jätkame nende küsimustega ka edaspidi. meil on varajase hoiatuse mehhanism ja see, mida Dublini määruse artikkel kolmkümmend kolm ütleb osad meetmetest on juba rakendanud ja ennast ära tõestanud. meil tuleb kõik meetmed kohandada vastavalt vajadustele solidaarsus käib käsikäes vastutusega. kõik liikmesriigid peavad hoolitsema selle eest, et süsteem toimiks korralikult. ühise varjupaigasüsteemi täielik rakendamine on suureks prioriteediks. komisjon väga selgelt jälgib rakendamist liikmesriikides ja toetab liikmesriikide jõupüüdlusi komisjon toetab liikmesriike praktilise koostöö läbi IASO kaudu. me arvestame sellega, et ka vabaühendused jätkavad meiega koostööd, samamoodi nagu ka rahvusvahelised partnerid, nagu näiteks ÜRO põgenike kõrge esindaja. Dublin kolm määrus ja komisjoni direktiiv on rakendunud, aga teised meetmed meetmed rakenduvad alles järgmise aasta juulikuust. nii et minu arvates ei ole praegu vaja varjupaigasüsteemi lähitulevikus suurel määral muuta. kuid pika, keskpikalises perspektiivis ei saa seda välistada, kui me oleme põhjalikult olukorda analüüsinud. Äh, inimkaubandus, äh, salakauplemine on omavahel seotud, aga tegemist on kahe erineva kuriteoliigiga, mis nõuavad erinevat lähenemist. inimkaubanduse puhul Euroopa keskendub ka tulevikus inimõigustele ja ohvrite õigustele. me peame tagama kõikide ohvrite kaitse ja peame öö, kohtu ette tooma kõik äh, inimkaubitsejad, me peame liikmesriikide vastavate ametiasutustega koostööd tegema. ennetamine on võtmetähtsusega küsimus ja liikmesriigid peavad äh, hoolitsema selle eest, et võideldakse ekspluateerimise vastu, ükskõik kas siis äh, töövõtjaid mõistetakse süüdi või pannakse ettevõtteid vastutama, kui need ettevõtted kasutavad ohvreid. salakaubandus on kasvamas pidevalt. meil tuleb ka siin oma võimekust selle probleemiga tegelemisel suurendada. meil on vaja tugevamat juriidilist vastust, meil tuleb uurida neid kuritegusid tõsisemalt. Euroopa Liidu tegevus kava ähm, salakaubanduse vastu keskendub äh, nii kriminaalvõrgustike lammutamisele ja siin meil tuleb tõesti uurimist ja ka kohtute tööd parandada ja samamoodi keskendume ka teavituskampaaniatele. me peame rääkima nendest äh, kaupadest, mida tuuakse salakaubana sisse, meil tuleb parandada ka koostööd kolmandate riikidega vastus migratsioonisurvele meie piiridel ja salakaubandus peavad mängima suuremat rolli ka Frontexi töös. me peame laiendama Frontexi tegevust ja liikmesriigid peavad tegema Frontexiga koostööd. ainult liikmesriikidel on piirivalvurid, mis saavad võidelda nende kuritegude vastu siis äh, ühisoperatsioon Triiton. nagu te teate, see algas esimesel novembril sellel aastal ja selle pikkus sõltub olukorra arenemisest. komisjon jälgib väga täpselt äh, olukorda, aga liikmesriigid ja Frontex võtavad vastu lõpliku otsuse. prognoositav kulu on kaks koma üheksa miljonit eurot kuus selleks, et projekti rahastada, on äh, vahendeid ümber kaetud ja komisjon eraldas kolm koma üheksa miljonit äh, äh, vahendeid, mis olid sisejulgeolekufondis. komisjon teab, et parlament on teinud ettepaneku, et kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks lisataks Frontexi eelarvesse kakskümmend miljonit me ootame seda otsust nii parlamendilt kui ka nõukogult. kõik, kes on kõik, kes on varjupaika taotlenud, on ära teeninud ka meie kaitse. ja tuleb mõelda ka selle peale, kuidas vähendada nende riikide koormus, mis võtavad põgenike vastu. komisjon jätkab liikmesriikide julgustamist selleks, et nad äh, kvoote suurendaks. kuid olukord ei ole tasakaalus. Need liikmesriigid äh, mis saavad kõige rohkem spontaanseid varjupaigataotlusi. Neil on nagunii kõige rohkem varjupaigataotlejaid ja komisjon kavatseb selle küsimusega tegeleda. eile meil toimus esimene arutelu liikmesriikidega võimalike ümberjagamismeetmete kohta komisjon üritab leida uusi võimalusi mõtleb ka ühise lähenemise väljatöötamiseks, selleks et me saaksime näiteks sisse viia humanitaarviisa nende jaoks, kes vajavad meie kaitset. seda kõike arutati ka eilsel kohtumisel. ma saan aru, et tegemist on väga tundliku küsimusega. legaalne ränne ilmselgetel demograafilistel ja majanduslikel põhjustel äh, Euroopal on tööjõupuudus ja peale selle tuleb meil hakkama saada ka ühiskonna vananemisega. me teeme koostööd ettevõtete ja sotsiaalsete partneritega selles küsimuses esimeseks sammuks on äh, vaadata üle praegu kehtivad poliitikad, nagu näiteks Euroopa Liidu sinine kaart ja mõtleme selle peale, kuidas äh, selle atraktiivsust ja mõju parandada. lugupeetud parlamendiliikmed, vastus paljudele probleemidele siseküsimustes äh, peitub meie suhetes kolmandate riikidega. meil tuleb parandada ühendust Euroopa Liidu sise- ja välispoliitikate vahel. ja meil tuleb äh, rõhuda sellele, et on vaja välja töötada pikaajaline perspektiiv rände jaoks. ja me ei peaks üritama mitte ainult äh, vasta, keskenduda kriisiolukordadele, vaid me peaksime välja töötama struktureeritud põhjaliku lähenemise sellele rändalasele survele, mis on tekkinud. Euroopa Liidu lähenemine peaks sisel-, sisaldama ka integreeritud poliitilist ja majanduslikku stabiilsust, samamoodi nagu julgeoleku ja turvalisuse aspekte, samamoodi nagu ka operatiivseid ja poliitilisi meetmeid sellised küsimused nagu ränne, varjupaiga küsimused, kriiside ohjamine, humanitaarabi, arenguküsimused, inimõigused, demokraatia, nendega peaks tegelema põhjalikult ja järjekindlalt. me peame hoolitsema selle eest, et sisserändega arvestatakse kõikides Euroopa Liidu välissuhte valdkondades, kaasa arvatud äh, arenguabi andmisel me peame jääma usaldusväärseks ja meil tuleb piiride haldamist parandada. me peame oma vastuvõime, vastuvõtuvõimet suurendama selleks, et kinni pidada oma rahvusvahelistelt, rahvusvaheliselt võetud koge-, kohustustest. meil on äh, partner, mobiilsuspartnerlussuhted sisse viidud selleks, et dialoogi parandada partnerriikidega, nagu näiteks Maroko, Tuneesia ja Jordaaniaga pikaajalises perspektiivis illegaalse rändevastane võitlus rohujuure tasandil on kõige parem investeering, mida me üldse saame teha. koos kõrge esindaja Frederica Mogheriniga teen koostööd samamoodi ka kõikide nende volinikega, kes vastutavad naabruspoliitika arengu ja humanitaarabi eest, nii nagu komisjoni presidendi mandaadis kirja pandud lõpetuseks rahastamisküsimused. arengu ja koostöömeetme raames komisjon on praegu välja töötamas algatusi viiekümne kolme miljoni euro suuruses selleks, et keskenduda rahvusvahelisele kaitsele umbes kümme miljonit eurot on ette nähtud selleks, et toetada võitlust inimkaubanduse ja salakaubitsemise vastu seitseteist miljonit eurot on ette nähtud äh, piirkondlikule arengule ja ka sisserändajate kaitseprogrammidele äh, Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas ja Somaalia poolsaarel. kuuskümmend miljonit eurot on ette nähtud meie naaberriikidele ja ka sekkumistele Vahemere riikides kakssada miljonit eurot on ette nähtud äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal selleks, et äh, Süüriast tuleneva põgenikekriisiga hakkama saada. finantsraamistikus kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend liikmesriigid ja Schengeni riigid saavad neli koma neli miljardit eurot kahest fondist kokku see puudutab siis asüüli ja integreerimisfonde selleks, et kaitsta piire. Vahemere riigid Itaalia, Malta, Kreeka, Hispaania saavad suure osa nendest vahenditest kokku üks koma neli miljardit kogu finantsraamistiku raames kriisiolukordadeks oleme kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kõrvale pannud kõikide liikmesriikide jaoks kakskümmend viis miljonit eurot asüüli ja varjupaiga äh, ning rändefondi kaudu ja kuus koma kaheksa miljonit äh, piiride valvamiseks. lugupeetud parlamendiliikmed, ootan juba koostööd teiega selleks, et lahendada kõiki neid probleeme, kasutades kõiki vahendeid, mis on meie käes aitäh! suur tänu, härra volinik Avramopoulos, nüüd läheme registreeritud kõnelejate juurde, kallid kolleegid me praegu kaotasime kaksteist minutit just äsja ette nähtud kõneajast ja sellepärast olen väga karm kõneajaga ja pärast vaba mikrofoni voorus ma ei anna ka sõna rohkem kui viiele inimesele. kõigepealt saab sõna proua Holmeier, kaks minutit, palun. härra president, härra volinik, tere tulemast ka Itaaliale kui eesistujariigile. kallid kolleegid, jah, otse loomulikult äh, see küsimus on nii põhjalik ja laiapõhjaline, sellepärast ma keskendun ainult ühele küsimusele, nimelt põgenike päästmisele. kõigepealt palju õnne, härra volinik, selle sissejuhatuse puhul. ma arvan, et oleksite pidanud ütlema oma kõne all ka seda, kui palju tööd on meil veel ees selleks, et lahendusi leida. ja nüüd teie küsimus äh, inimkaubanduse vastases võitluses nelikümmend kaks tuhat inimest tuli kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Vahemere kaudu ja sel aastal sada kaheksa tuhat ja surnute arv on umbes kolm tuhat, aga need on registreeritud surmad, aga me tegelikult ei tea, kui paljud inimesed on surnud, piinatud, äh, kuhugi mujale viidud või ka äh, prostituutideks äh, müüdud või mõrvatud, me tegelikult ei tea neid numbreid, sellepärast et me ei näe neid numbreid, ei näe neid inimesi ja me saame ainult aimata, kui palju neid on. praegusel hetkel vähem naisi satuvad inimkaubanduse ohvriks, aga üha rohkem lapsi. ja sellepärast on minu jaoks väga tähtis see, et ka uurimisorganid teeksid koostööd ja et me töötaksime välja koostöö kolmandate riikidega selleks, et me inimkaubitsejatelt saaksime kõik relvad käest võtta ja samal ajal parandada koostööd humanitaarabi osas ning äh, me peame parandama ka legaalseid võimalusi humanitaarviisade väljastamiseks. kui Idas saate teie toetada koostööd uurimisorganite vahel ja teiselt poolt kaitsta ohvreid. aitäh, proua Holmeier ja järgmiseks poolteist minutit ja kolleeg Sippel, palun. suur tänu põgenike põhju, põgenemise põhjuste vastane võitlus on võib-olla hea, aga lühiajaliselt see ei aita meid. praegusel hetkel tuleb meil nende probleemidega tegeleda ja on väga tähtis veel kord välja tuua seda, et need ei ole Euroopa riigid mis võtavad kõige rohkem põgenikke vastu ja just sellepärast on täiesti vastuvõetamatu see, et inimesed teel Euroopasse panevad oma elu ohtu ja tihti ka selle kaotavad. meil on praegu vaja uut lähenemist selleks, et neid inimesi aidata, kes põgenevad sõja ja piinamise eest. jah, kuritegu, kurjategijate vastane võitlus, jah, olen sellega nõus, aga kui mitte mingeid põgenemisteid pole, siis tuleb meil turvalisi teid Euroopasse avada praegusel hetkel siin kasutatakse seda vabatahtlikku ümberasustamist, aga väga paljud liikmesriigid ei ole nõus seda tegema ja paljud liikmesriigid võtavad ainult paar inimest vastu. meil on vaja rohkem solidaarsust, meil on vaja paremat põgenike jaotamist liikmesriikide vahel ja sellepärast on meil vaja ka eh, siduvat eh, süsteemi põgenike ümberjagamiseks, selleks et me kaasaksime ka need liikmesriigid, mis siiamaani on vastutusest kõrvale hiilinud. ja veel ma leian, et ümberjagamissüsteem ei tule kasuks mitte ainult Itaaliale ja Kreekale, see aitaks ka selliseid riike nagu Saksamaa ja Rootsi, kui lõpuks hakkaksid kõik liikmesriigid oma kohustusi täitma ja lõpetuseks, meil on vaja otse loomulikult ka legaalseid teid põgenike jaoks Euroopasse jõudmiseks ja kõnelejalt võetakse mikrofon. aitäh, proua Sipper, järgmisena äh, härra Köökhop. president, olukord rändevallas ja Vahemerel on tõesti väga oluline teema kogu Euroopa Liidu jaoks Euroopa peab äh, rändeküsimusega tegelema, austades äh, põhiõigusi, rahvusvahelisi kogus, äh, kohustusi ja inimväärikust. meil on vaja tasakaalustatud ja mõistlikku lähenemist. igal aastal kasvab nende inimeste arv, kes surevad, üritades Euroopasse jõuda, see on lubamatu. Euroopa vajab lähenemist, mis on saavutatav, aga mitte idealistlik. lihtsaid vastuseid ei ole parlament vajab kõige rohkem seda, mida libekomisjon nõudis, nimelt terviklikku lähenemist, mis vaatab kõiki vahendeid, mis Euroopa Liidu käsutuses on selleks, et kriisile reageerida. see tähendab, et tuleb vaadata, millega peab tegelema Frontex ja kuidas me saame päästa neid äh, kaitsetuid inimesi merel suremise eest me ei tohi kaasa aidata inimkaubitsejatele ja salakaubitsejate tegevusele, kes tihtipeale nende inimeste tragöödia eest vastutavad. me peame tõhusalt tegutsema ka kolmandate riikidega, et lahendada rändeprobleemid juba nende probleemide allikas ning vaadata ka läbi taga, taga, tagasisaatmise poliitika liikmesriigid peavad tõhusalt, kiiresti ja koheselt äh, töötlema äh, taotlu-, asüülitaotlused läbi kohe selles paigas, kus need sisse äh, antakse, see on oluline Euroopa Liidu jaoks tervikuna piiride sulgemine ei ole lahendus sellele probleemile, me peame ideoloogilised kaalutlused ja populismi kõrvale jätma ja ning leidma realistliku ja toimiva viisi, kuidas seda probleemi lahendada aitäh, härra Köökop ja kaheks minutiks nüüd proua Vikström. suur aitäh, president me näeme neid traagilisi pilte, kolmsada kuuskümmend valget kirstu pärast seda, mis juhtus Lampeduusal paar aastat tagasi. me oleme aga unustanud ära seda, et Lampeduusal iga päev kaotavad tuhanded, kaotavad inimesed oma elusid. möödunud aastal toimus ligemale kuussada surmajuhtumit. jah, sellised asjad ei tohiks kunagi juhtuda, aga mis juhtub, me, me kuulasime, kuidas paavst ütles, et mitte kunagi enam ei tohi lubada seda, et Vahemerest saab lihtsalt suur surnuaed. see probleem vajab tõesti lahendamist, me peame hoolitsema selle eest et äh, probleem lõpeks. Äh, inimkaubitsejate tegevusele tuleb piir panna, sellepärast et inimesed on tõesti sattunud inimkaubitsejate küüsi. Äh, legaalselt pole Euroopasse tulla võimalik ning meie ees seisavad ka suured poliitilised väljakutsed meil tuleb äh, luua võimalused legaalselt riiki sisenemiseks äh, ja ma loodan, et volinik äh, on selles protseduuris, protsessis meie poole. ta peab asjale lähenema südamega, on vaja, et nendele inimestele jääks lootus, tegemist on suure poliitilise väljakutsega ja on vaja, et volinik tegutseks tõhusalt. aitäh! aitäh ja nüüd äh, Eh, tahab proua Weinberg teile küsimuse esitada. Eh, kolleeg Wikström, kas te olete valmis vastama küsimusele, palun? aitäh. mina olen siin Euroopa Parlamendis uus, aga ma tean, et meil on juba olemas eh, õiguslik süsteem Euroopas. me oleme pagulasi vastu võtnud, aga sina, Cecilia kas sa tõesti arvad, et äh, saaks kohustada liikmesriike vastu võtma teatud protsenti inimesi, kas see on see, mida sa silmas pead? härra president. jah, äh, seda äh, küsimust ma ootasin on neliteist riiki, kes osalevad pagulaste vastuvõtmise programmis ja mõned neist võtavad vastu vaid sada inimest aastas. Euroopa Euroopa Liit võtab vastu ainult seitse protsenti kõigist pagu, pagulastest, ma, ma tõesti arvan, et eh, seaduslik sisseränne eh, on ja see, kuidas saatkondade kaudu ühendust võtta ja see ei toimi hästi, aitäh. ja nüüd proua Ernst. Need avaldused, mille, mis tegi volinik, ei rahuldanud mind üldse, otse vastupidi, nad šokeerisid mind Euroopa Liidu asüülipoliitika on ju ilmselgelt läbi kukkunud. Need kakskümmend tuhat inimest, kes meie välispiiridel on surnud ainult sellepärast, et jõudsid Euroopasse, näitab seda väga hästi. väga paljud lähedased on kaotanud oma sugulased, sõbrad, tuttavad, on viimane aeg, et Euroopa Liit aitaks nendel inimestel leida äh, Äh, kadunud lähedasi, selline vaikimine on täiesti ebainimlik ja liikmesriigide käitumine ei ole inimlik. Euroopa Liit peab töötama välja humaanse varjupaigapoliitika meil ei ole vaja Triitonit, meil on vaja Mare Nostrumit, Euroopa Mare Nostrumit selleks, et põgenikke päästa. varjupaigapoliitika on humaanne ainult seal, kus Dublini rakendamine lõpetatakse, kus Dublin lihtsalt kuulutatakse äh, kehtetuks. liikmesriigid peavad ühiselt vastutama hakkama. meil on vaja õiglast perspektiivi kõigile, sellest tuleb siin rääkida täna, mitte Frontexist, daamid ja härrad. varjupaigaõigus on üks tähtsamaid äh, õigusi, mis sisse viidi pärast teist maailmasõda, sest paljud, ähm, suisa miljonid inimesed ei saanud varjupaika, nad äh, anti kõik äh, natside kätte me ei tohi ära võtta varjupaigaõigust ja selle kohta oleksite pidanud, pidanud midagi ütlema, härra volinik. aitäh, proua Ents ja nüüd saab sõna proua Keller, palun üks minut. suur tänu. Euroopa ei tohi seda eirata ja ka meie ei tohi seda eirata, et inimesed upuvad Vahemeres tegemist on inimestega, kes pidid põgenema sõja eest, ähm, tagakiusamise eest, diskrimineerimise eest. Need on inimesed, kes tihtipeale kannatavad Euroopa tegutsemise või mittetegutsemise all. Nad lähevad uskumatult ähm, riskantsele reisile. miks? sellepärast, et meie ei jäta neile teist võimalust. me ei jäta neile muud valikut, äh, kui usaldada inimkaubitsejaid meie oleme inimkaubitsejate äh, kaasosalised, meie anname neile võimaluse kasutada ära nende inimeste õnnetust, sest meie sulgeme ukse Euroopasse. kui me tahame inimkaubitsejatele vastu astuda, siis me peame lõppude lõpuks avama seaduslikud teed Euroopasse. Claude Moraes ütles seda, meil on olemas instrumendid selleks, meil ei ole lihtsalt poliitilist tahet. aitäh! suur tänu, kolleeg Keller! kaheks minutiks äh, kolleeg Agea. suur tänu, juhataja. kolleeg, võtan sõna kolleeg äh, Ferrara nimel, kes ei saa äh, ise siin olla ähm, tervislikel põhjustel. aasta tagasi oli meil Lampedusa juhtum ja nüüd püüab Euroopa leida sellist teed, et see ei korduks. meil on olemas Dublini Äh, kokkulepe ja selle tagajärg on kakskümmend kaks äh, tuhat ohvrit Vahemerel. Euroopa lõunapiir on maailma kõige ohtlikum piir. kas te tõesti arvate, et on võimalik niivõrd vastutustundetult äh, jätkata selle teemaga tegelemist? siis rända, et äh, sisserändajate vastu me ehitame müüri ümber Euroopa ja Vahemere muutub tohutuks surnuaiaks. sisseränne lõuna poolt on otsene globaliseerumisprotsesside tagajärg, mille on algatanud äh, maailma põhjapoolsed riigid. meie oleme sellest vastutavad ja me peame äh, looma varjupaigataotlejatele äh, Äh, ohutud teed neile inimestele, kes tahavad taas ühineda oma perekonnaga, kes otsivad tööd. siin on loodud uus monstrum, mis ei aita kaasa solidaarsusele. on olemas inimkaubitsejad, kellel ei ole mitte mingisugust südametunnistuspiinu, kuritegelikud organisatsioonid, eh, mis tegelevad inimkaubitsemisega on äh, olemas põgenikelaagrid äh, Itaalias, aga mida teeb ühiskond selleks, et neid sisserändajaid aidata, nad on noored, nad on hea tervisega, neil on äh, hea haridus, nad tahavad, et neid ehm, integreeritakse ühiskonda ja on oluline, et Euroopa töötaks välja vastavad integratsioonipoliitikad, et põgenikud integreeriks kui kodanikud ühiskonda. suur tänu, kolleeg Agea ja pooleteistkümneks minutiks on sõna kolleeg Salvinil. suur tänu, juhataja Ehm, hetkel pole aega silmakirjalikkuseks, eh, tuleb aidata eh, neid, kes eh, põgenevad sõja eest, nälja eest, sõdade eest, mida Euroopa Liit on toetanud ja nälja eest, ehm, mida põhjustab ühisraha Aafrikas ja ka Euroopas. me raiskame raha Mare Nostrumi peale selle asemel, et lahendusi leida ärgem lihtsalt aidakem inimesi, kes on paatidel, luues juurde uusi võimalusi orjastamiseks. me ei tohi olla silmakirjalikud, me näeme, kuidas massiliselt inimesed tulevad Itaaliasse, nad ei ole mitte kõik põgenikud, vaid paljud neist on ebaseaduslikud sisserändajad. miljoneid jõuab meie randadele me peame ehitama üles kaitse ja, ja tegema lõpu hetkeolukorrale, hetkeseis ei ole selline, mis vääriks seda aplausi, mille pälvis täna paavst Franciscus. samas me äh, tekitame juurde uusi probleeme piiridel, me ei aita pagulasi ja me ei aita ka Euroopa kodanikke. aitäh, kolleeg äh, Salvini, kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? palun, kolleeg Ferro. monsieur le président monsieur salvini simplement austatud härra salvini härra juhataja prantsusmaal ja Ühendkuningriigil on suur osa Süüria osakorra ebastabiliseerimises ning täna näeme selle tagajärgi Vahemere piirkonnas. kas meie manner, Euroopa, peab olema see, kes toodab neid paberiteta immigrante? kolleeg Salvini. Beh, non possono rispondere 500 milioni di cittadini. Härra Salvini. aitäh mm, mina küll ei vastuta viiesaja miljoni eest Euroopas ja, ja nende probleemide eest, mis on tekitatud käputäis liikmesriikides, vaadake, mis eh, toimub Süürias, eh, pommid tabavad eh, valesid sihtmärke selle asemel, et, et terrorismi vastu võidelda. me oleme toetanud sanktsioone Venemaa vastu, mis on täiesti mõttetud. ja see lihtsalt sünnitab uusi sõdasid, konflikte juurde ning meie koda on käitunud äh, selliselt, mis ei ole inimeste õigustatud ootustele vastanud. aitäh, edasi saab sõna proua Metsola, teil on poolteist minutit. aasta tagasi pärast Lampeduusa tragöödiat leppisime kokku resolutsioonis, mis puudutab äh, olukorda Vahemerel, rändepoliitikat. see võimaldas meil tervikuna läheneda rändeküsimusele selleks, et et Vahemeri ähm, ei oleks jätkuvalt enam ähm, hukkunud äh, lootuste mere, meri, nii nagu Paul, on vaja muudatusi, selliseid muudatusi, mis tõesti midagi ka muudavad positiivsuse poole, meil on vaja paremat koostööd selleks, et toime tulla probleemi kõikide aspektidega, see on ainus võimalus, me peame terviklikult äh, käsitlema rännet meetmed ei saa vaadata kui, kui nimekirja meetmetest, mida üksteise järjel, järel ellu rakendada. meil on vaja tegutseda kõikidel rinnetel selleks, et leida kestvad lahendused. kutsume üles teid, volinik, astuma konkreetseid samme solidaarsuse vaimust lähtuvalt. ja tõesti, kui meil on vaja uuesti arutada Dublini süsteemi, siis teeme seda. palun ärgem sulgegem seda ust, austatud volinik ärme tuleme jälle tagasi siia aasta pärast ja, ja väljendame kahetsust selle üle, et inimelud endiselt hukkuvad. nüüd teeme tööd uue reservatsiooni kallal. me ei saa e, enam nõustuda sellega, et keegi midagi ei tee. suur tänu, kolleeg Metsula ja pooleteiseks minutiks äh, proua Kienšev signor presidente negli anni l'unione europea. austatud juhataja euroopa liit on astunud olulisi samme selleks et luua ühtne varjupaigasüsteem aga sellest ei piisa arvestades seda kriisi mida me oleme näinud viimaste aastate jooksul seda kriisi mis on tabanud vahemereäärseid riike ei piisa sellest et Frontex või Triitoni operatsioon tegeleb Euroopa Liidu rändesurvega üle. üle kaheksakümmend protsendi Süüria varjupaiga taotlejatest saavad poliitilist varjupaika ning ka mm, teiste rahvuste esindajad on saanud äh, varjupaika, mm, afgaanid, äh, Somaalia poolsaarelt tulnud. miks on nii raske neil jõuda Euroopa Liitu, miks me ei saaks äh, taas anda neile lootust Euroopa varjupaigasüsteemi kaudu? tuhanded inimesed, kes on jõudnud Vahemere äärde, võtavad ette tee üle Vahemere. me peame näitama üles solidaarsust ja vastutust ehm, liik-, kõikide liikmesriikide poolt. kätte on jõudnud aeg, et liikmesriigid ehm, harmoneeriksid seda, kuidas ehm, varju, varjupaiga taotlejaid võetakse vastu Euroopa Liidus komisjon on aluslepingute valvekoer ning peaks alustama rikkumismenetlust, kus, kui kehtivat seadust on rikutud. suur tänu, kolleeg Jens ja nüüd on pooleteise, pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Allahul. <clears throat> During... austatud juhataja, e, käesoleval aasta e, kaheksa kuu jooksul on e, sadu tuhandeid põgenikke ületanud Vahemere Liibüa ja Itaalia vahel seda on kuus korda rohkem kui aastal kaks tuhat kolmteist. Mare Nostrum operatsioon eh, tõstis seda arvu märkimisväärselt ja kasvatas ka tragöödiate arvu. Eh, vaatamata ohtudele on see meretee sisserändajate jaoks väga atraktiivne võimalus, sest niipea, kui nad jõuavad Euroopasse, on väga tõenäoline, et nad ikkagi saavad mingisuguse elamisloa ning saavad eh, kaasa tuua ka oma perekonnad. me peame tegelema tõmbefaktoritega, eeskirjadega, mis tegelevad teisest kaitset, sotsiaaltoetusi, perede taasühinemist, me peame saatma sõnumi, et kui te riskite oma eluga ja maksate kaubitsejatele, siis see ei tasu ennast ära. loomulikult tuleb eh, neid meetmeid koordineerida Euroopa Liidus. möödunud aastal äh, sai Rootsi kaks korda rohkem varjupaigataotlejaid kui Itaalia, Saksamaa sai viis korda rohkem varjupaigataotlusi. selline varjupaiga eh, otsimine on vastuolus Dublini põhimõtetega ning õõnestab Schengeni ala toimimist. austatud juhataja, meil on vaja vastutustundlikku pikaajalist strateegiat, eh, seaduslike teede avamine Euroopa Liitu ei ole lahenduseks, Euroopa ühiskonnad ei Mm. suuda lõputult äh, sisserändajaid vastu võtta, on nad siis seaduslikud või ebaseaduslikud, aitäh. suur tänu, kolleeg Halla Aho. nüüd on sõna kolleeg Kris Pekil üheks minutiks. jällegi räägime siin saalis traagilistest arvudest, tuhandetest surnutest, kümnetest tuhandetest surnutest ning seda täna juba kaks korda. hommikul rääkis sellest paavst viidates surnuaiale Vahemerel, nagu Sandro Kotsi seda puudu-, ütle-, märkis. ja nüüd õhtul jälle oleme tunnistajaks meie migratsioonipoliitika mittetoimimisele või vähemalt äh, mitte tõhusalt toimimisele. ning seetõttu on selgelt vaja siin midagi muuta. Te rääkisite, härra voli-, volinik, poliitilisest tahtest. seega me ootame teilt, et te tõesti midagi ette võtate, et et, et suruda riike selle poole, et nad mõistaksid, et välispiirid on Euroopa piirid ning et me peame rakendama tõelisi vastuvõtumeetmeid, mis kajastaksid Euroopa solidaarsust ning jagatud vastutust, nagu teie väljendusite. ning selle vähese aja jooksul, mis mulle on antud, paluksin ma, et selle strateegia, üldise strateegia, Vahemere strateegia konkreetsemalt väljatöötamisel pööraksime me konkreetsemalt tähelepanu alaealistele, haavatavatele äh, isikutele nagu naised, nagu lapsed. juhataja katkestab. nüüd on kolleeg Spinelli kord. proua Spinelli, üks minut. Vorrei richiamare l'attenzione su due dichiarazioni, quella del ministro dell'interno italiano. tahtsin puudutada Itaalia siseministri sõnavõttu ning veel ühte sõnavõttu. Itaalia siseminister ütles, et Mare Nostrum on nüüd läbi ning äh, enam äh, siis väljaspool Frontexi enam merepäästet ei rahastata. teine deklaratsioon, mida ma tahtsin puudutada, on Inglise ministri deklaratsioon, kes ütles, et et merepääste tuleks võimalikult ruttu katkestada, sellepärast et sisuliselt julgustatakse niimoodi migrante. me peaksime järgi mõtlema nende ütluste või nende avalduste üle. sisuliselt on tegemist ju kuriteoga Euroopa tsivilisatsiooni vastu, elu, õiguse vastu elule, õiguse vastu varjupaigale mereõiguse vastu. kõik, kõik see on justkui nüüd laualt pühitud, me ei saa niisuguste avaldustega nõustuda, sellepärast et selle tulemuseks on tuhanded uppunud. sajad süürlased on praegu Ateenas näljastreiki korraldamas. ning meie keeldume ühte eurot eraldamast isikud, inimeste päästmise, päästmiseks, kes võivad uppuda merel me aplodeerisime kõik äh, paavst Franciscusele, aga see oli silmakirjalikkus. aitäh, härra Spinelli, nüüd proua Svaljus. härra oh, juhataja, härra volinik, juba aastaid on Vahemeri sisuliselt surnuaed ning Euroopa Liit on oma piirid sulgenud ning paljud inimesed on saanud surma, üritades siia pääseda me ei ole praegu vaadanud migratsioonipoliitika üldist pilti, me oleme üritanud äh, takistada inimesi Euroopa Liitu pääsemast, inimesed on seda proovinud, Frontex on olnud meie vastus inimkaubats-, kaubitsejatele ja ja see inimkaubitsemise turg on olnud üsna, üsna atraktiivne. me peame sellega võitlemiseks looma legaalsed sisserändevõimalused. olukord praegu meie tagahoovis on väga õudustäratav, inimesed üritavad siia pääseda, et vaesusest välja rabeleda. ja mul on selles mõttes hea meel, et volinik käsitles ka seda küsimust oma kõnes. ma usun, et meil on vaja kohustuslikku süsteemi, mis paneks kõik liikmesriigid kandma osa sellest koormast. aitäh, proua Sebaljas ning härra Pätten see idiootne äh, Briti välispoliitika, mis toetas Araabia kevadet ja mässu juhtide vastu. aga, aga siis ja, ja hiljem me olime tunnistajaks sel-, sellele, et kuidas need inimesed, kes mässasid ja, ja said juhtpositsioonidel, olid veel hullemad kui vanad juhid. kui me tahame sellele probleemile läheneda üldisemalt, siis me peame vaatama, mis on selle põhi põhjus ning põhipõhjus on loomulikult islami ideoloogia äärmuslik tõlgendus, nii nagu seda esindavad mitu islamistlikku riiki. seega need riigid, kellel on raha ja kes on kõige paremini asetatud selle probleemiga tegelemaks, on Saudi Araabia ja teised rikkad Araabia naftariigid. Need on riigid, kes peaksid need põhja, põgenikud vastu võtma. Neil on samasugune kultuur, neil on sama usk ja neil on võimalus neid inimesi vastu võtta aitäh, härra Pätten, poolteist minutit äh, kolleeg Sinadinos. άνθρωποι από τους οποίους 25 παιδιά ξεκίνησαν απεργία πείνας χθες. sada inimest ja nendest kakskümmend viis last alustasid eile näljastreiki, nõudes eluaset, tervishoidu ja, ja õigust töötada. Neid on üritat-, nad ürit-, üritasid pääseda naaberriikidesse, aga nad peeti piiril kinni ja taheti tagasi saata kodumaale. ning seda me näeme üha uuesti ja uuesti niisugustest riikidest pärit inimestega nagu Iraak, Liibüa ja Süüria. aga see toimub praegu Kreekas. meil on viissada inimest, kes on pärit Süüriast, kogunenud Põhiseaduse väljakule ning välja kuulutanud näljastreigi. ning Kreeka on siin sarnases olukorras teiste lõunapoolsete liikmesriikidega. sisuliselt oleme <coughs> meie süüdi praegu selles, et, et islamivabariik, vabariigil läheb nii hästi. meie migratsioonipoliitikal on selles oma osa. me oleme seda, niisugust olukorda tootnud, see on Dublin, Dublin kaks äh, rakendamine, mis selleni viib Euroopa Liidu välispiiridel toimub, peaks olema meie tähelepanu keskpunktis. Euroopa Liidul on majanduslikud vahendid ja võimalused, et, et astuda sellele probleemile vastu juba päritoluriikides, mitte oma piiridel. rahal ei ole piire, riikidel on piirid, aga kui me niimoodi jätkame, siis sisuliselt riigid kaovad, kas see on meie eesmärk? suur tänu, kolleeg Sinadinos ja nüüd on pooleteiseks minutiks sõna Äh, kolleeg on selles pansil. suur tänu, härra juhataja, austatud daamid ja härrad. sisserände põhjuseks on eelkõige vaesus. ja me oleme seda ju ka minevikus näinud, et selleks, et saavutada heaolu ja jõukust, on vajalik olnud väljaränne. Euroopa peaks aitama äh, neid inimesi, kes äh, on raskustes äh, kolmandates riikides, anda neile arenguabi. Äh, tema peatus paavst ka tõi selle välja, kui oluline on neid inimesi aidata. meie peame järgima Euroopa väärtusi, me peame tagama selle, et sisserändajad võetakse hästi vastu. Itaalia on hea näide. ei piisa sellest, et anda välja raha vaid on vaja ühispoliitikat. Hispaania on ainukene riik, mis peab sellega tegelema igapäevaselt, peame kaitsma piire, kaitsma ka neid, nende inimeste turvalisust, kes üle piiri tulevad. daamid ja härrad, see on tohutu probleem, mille põhjuseks on vaesus. meie võitleme vaesusega äh, ja sisseränne on vaesuse tagajärg, tegelik probleem on vaesus, me peame keskenduma va-, võitlusega vaesuse, võitlusele vaesusega, mitte võitlusele sisserändajatega. Euroopa peab võitlema vaesuse vastu, aga mitte vaeste vastu. suur tänu, kolleeg Gonzales Pons, kas ol, olete valmis vastama kolleeg Urtas Huni äh, ehm, küsimusele? Kolleeg, you allow a question? kas olete valmis vastama? jah, palun. kus on kolleeg Urtasun? Micro. Ah, okay. Sí, señor González Pons, no, mm, eh, muy bonito. härra González Pons, see, mis te ütlesite, on väga oluline. Te ütlesite, et arenguabi vallas peame tegema koostööd, aga sellegipoolest on äh, teie valitsus vähendanud vahendeid äh, arenguabile, ähm, näiteks rahvusvahelise äh, arenguagentuuri eelarvet kärbiti oluliselt. jah, need sisserändajad, kes Sõdamelilla kaudu meieni jõuavad neist ainult poolteist protsenti on pagulased ja ülejäänud tulevad majanduslikel põhjustel. me ei saa niimoodi rändevooge kontrollida, et jah, arengupoliitikat on vaja parandada, aga ma olen, ma juba rõhutasin, et meil on vaja ühist Euroopa poliitikat. üksi ei suuda ükski riik midagi ära teha ja kindlasti ka Hispaania mitte suur tänu, härra Gonzales Pons, pooleteiseks minutiks on sõna kolleeg Fajonil. suur tänu, juhataja. me oleme teadlikud, et tuhanded inimesed on surnud Vahemere voogudes. põgenikud on sunnitud põgenema sõdade ja vaesuse tõttu ja me hoiatame üha uuesti, et Vahemerest ei tohi saada surnuaed, kuid mulle tundub, et me peame, et alati peab juhtuma mõni tragöödia, et me midagi tegelikult ette võtaksime. meie ees seisab väga oluline katsumus, härra Voonik, ka teie ees seisab katsumus, et arendada välja selline ühine sisserännakupoliitika, mis vastab tuleviku vajadustele. ja tänan teid teie jõupingutuste eest luua või alustada ühtse Euroopa sisserännupoliitika loomist, et põgenikele oleks tagatud turvaline tee Euroopasse ja tulevik neile, kes seda soovivad. tuhanded ohvrid möödunud kahekümne aasta jooksul meenutab meile, kuidas see varjupaigasüsteem tegelikult toimib Euroopas. ja kõnele katkestatakse üheks minutiks on sõna kolleeg von Storchil suur tänu, me räägime täna sisserändest Euroopa Liitu, mitte poliitilistest varjupaigast ja äh, tagakiusamisest. paavst Franciscus ütles täna, et me ei saa äh, olla rahul sellega, et Vahemerest äh, saab tohutu surnuaed ja Euroopa ei saa hakkama sisserännuprobleemidega, kui ta ei abista äh, neid riike, kust äh, põgenikud tulevad. me ei saa Kalkutat päästa sellega, et me toome Kalkuta enda juurde. selle probleemi põhjuseks on vaesus, ÜRO on ähm, ütleb, et neli miljonit inimest maailmas peavad hakkama saama alla kahe dollariga päevas ja sellepärast nad põgenevad üle Vahemere. me peame selle probleemiga tegelema. kui me suudame anda loodust neile inimestele, siis ei lähe nad paadidesse, nad ei pea lahkuma oma päritolumaadest. areng, arenguabi koha peal päästab inimelusid. me peame tegema kõik selleks, et nendest inimestest ei saaks sisserändajad. aitäh. aitäh, kolleeg von Schlor, üheks minutiks on sõna kolleeg Winbergil. Herr talman! Eh, aitäh, austatud juhataja. miks inimesed eh, lähevad paatidesse, mis on auklikud, sellepärast et nad põgenevad hirmu eest, eh, tagakiusamise eest. meil on ÜRO pagulassüsteem ja, ja Rootsi on kandnud oma osa, et jagada koormat liikumisvabadus tähendab seda, et meieni jõuavad inimesed Aafrikast, meil on ka hooajatöötajate direktiiv olemas. samas inimesi petetakse, Euroopa Liit saadab välja signaali, et me tagame püsiva elamisvõimaluse, me samas ignoreerime ebaseaduslikke töötajaid, lõppkokkuvõttes inimesed maksavad tohutuid summasid inimkaubitsejatele selleks, et jõuda Euroopa Liitu. me ei soovi ähm, lasta olukorda nii kaugele, et inimkaubitsejad teavad, et, et neil on võimalus äh, pääseda läbi. aitäh, proua Winberg, järgmisena saab sõna proua Maier aitäh, austatud juhataja. aasta tagasi, umbes aasta tagasi, üle kolmesaja inimesi hukkus Lampeduusa saare lähedal. kas me oleme sellest õppinud? ei. iga nädal näeme artikleid ajalehtedest äh, selle kohta, kuidas inimesed ikkagi võtavad ette selle ohtliku reisi üle Vahemere, tuhanded varjupaiga taotlejad jõuavad Euroopa Liidu territooriumile selleks, et liikuda edasi. Äh, lahenduseks on rohkem solidaarsust, rohkem raha ja rohkem kohti äh, vastuvõtukeskustes sisserändajatele. ehk me peame tegema rohkem sedasama, mida me oleme senini teinud Hollandis eh, me saame nelikümmend tuhat varjupaigataotlust eh, aastas ning eh, me hoiame tohutult kokku, näeme tohutut vaeva, et kokku hoida, et eelarve oleks tasakaalus ja, ja ja see kõik paneb meile väga suure koorma. Euroopast on tehtud magnet, mis tõmbab isegi eluohtu seadmise riskiga me peame tegelema asjadega päritoluriikides. aitäh, nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna proua Gardeini eh,. aitäh, austatud juhataja me kõik esineme kõnedega, räägime headest kavatsustest selleks, et vältida tragöödiaid merel, aga ei riiklikul tasandil ega Euroopa tasandil me ei ole äh, midagi konkreetset saavutanud, me ei ole leidnud äh, püsivaid lahendusi probleemile. ma ei taha öelda, et äh, Triton on selline operatsioon, äh, mis on lihtsalt ilusate sõnade tegemine. ei, me peame tõesti Euroopas saama kontrolli tagasi oma piiride üle ja on kolm asja, mis mulle eriti ei meeldi. esiteks Äh, Triton loodi Mare Nostrumi järel, äh, mis oli katastroofiline operatsioon, mille tagajärjel suri tuhanded äh, ja mis tõi kaasa neljasaja protsendilise sisserändajate voo suurenemise inimkaubitsemise probleem on muutunud üha teravamaks, üha rohkem paate läheb põhja ja vaid vähesed äh, Euroopa Liidu liikmesriigid annavad oma äh, panuse. ja veelgi enam, ei tegeleta põhiprobleemiga, isegi paavst ütles seda täna hommikul. me peame tegelema põhjustega, mitte tagajärgedega. võtame just sellise lähenemise, olgem vaprad ja aidakem päritoluriike, aidakem neil lahendada nende sotsiaalseid ja poliitilisi probleeme aitäh, proua Gardiini. nüüd saab üheks minutiks sõna proua Jootova. aitäh, austatud juhataja. Lampeduusa tragöödia pani meid tegutsema kiiremini ja keskenduma Vahemerele. oleme saavutanud tulemusi, me oleme päästnud tuhandeid inimesi samal ajal osad meetmed, mis on kasutusele võtnud, on osutunud poolikuks selge on see, et meil tuleb läbi vaadata Dublini määrus, kuna see paneb suure koorma nendele riikidele, kes jäävad Euroopa Liidu välispiiride lähedale. meil on vaja solidaarsust, meil on vaja uusi kvoote ja integratsiooni. me oleme keskendunud Vahemerele, aga oleme ära unustanud maismaapiirid. viimaste päevade jooksul on leitud sisserändajaid Bulgaaria ja Serbia vahelisel piiril, nad on külmunud surnuks. üle tuhande on tulnud üle Türgi piiri, meil on vaja legaalseid eh, sissepääsuvõimalusi, meil tuleb võidelda inimkaubitsejate vastu, me peame eh, suurendama Frontexi võimalusi ja viima läbi ühispatrulle ning tuleb võidelda ka terrorismi vastu. aitäh, kolleeg Jutova. proua Stevens, palun jah, dank u wel, dames en heren, voor me. suur tänu, austatud president. Ähm, rääkides sisserändepoliitikast, äh, siis meil on vaja siin ähm, usaldust, aga ka koordineerimist. koordineerimine on väga tähtis. Äh, senised jõupingutused on olnud ähm, killustatud, äh, on jagatud ära erinevate eelarveridade vahel, samas äh, tegelikult meil on vaja terviklikku lähenemist, Euroopa sisserände- ja varjupaigapoliitika oleks hea initsiatiiv, hea alternatiiv, selline ühine poliitika, mis aitaks neid inimesi, kes põgenevad üle mere ja see aitaks vähendada ka inimkaubitsejate tulusust. tuleb tegeleda ebaseadusliku sisserände algpõhjustega minu küsimus on järgmine, milliseid meetmeid kavatseb komisjon ja nõukogu võtta kasutusele selleks, et meie rändepoliitika ja varjupaigapoliitika oleks ühisem nii siin kui ka kodus? aitäh, proua Stevens ja nüüd saab sõna proua Annutu. härra juhataja, head kolleegid, teie üldises lähenemises immigratsiooniküsimusele härra Moraes ja härra Avramopoulos on kõrvale hiilinud põhimõttelistest küsimustest. me teame, et Itaalias on kaksteist keskust ja nendest kaheksa on pannud, pandud kinni, sellepärast et seal on toimunud, toimunud mässud. olukord on plahvatusohtlik, härra Salvini ütleski seda, et Itaalia, itaallastele tuleb eh, juba kahe, kakskümmend neliteist tuli neile sada viiskümmend, sada kuuskümmend tuhat ebaseaduslikku sise, sisserändajat Frontex ning vastavad eraldised on sisuliselt muutnud Itaalia tohutuks niisuguseks eh, selekteerimiskeskuseks enne eh, nende saabujate laialisaatmist üle Euroopa Liidu, muuhulgas ka Prantsusmaale ning eh, ma pean nüüd konstateerima, et, et meile tuleb rohkem kui tuhat sisserändajat iganädalaselt. nõukogu detsembri, nõukogu nõudis, et on vaja meetmeid ning äh, sisuliselt saaks selle, seda, siin oleks võimalik ainult äh, Schengeni lepingu kehtimine peatada praegu niisuguse meetmena. aitäh, proua Arno Tüü, nüüd poolteist minutit, äh, proua Vosenberg. aitäh, härra juhataja. minule jäi kõrva tema pühaduse kõnest üks fraas, nimelt et nende inimeste niisugune loot-, nende inimeste silmist meile otsa vaatav lootusetus ja, ja ja see laev, kes praegu on Kreeka rannikuvetes koos meeste, naiste ja lastega, kes loodavad, et nad vastu võetakse. ning äh, oluline ei ole siin mitte see, et meie riik on see, kes esimesena vastu võtab, vaid see, et oleks õiglane jaotus <laughs> edasi Euroopa Liidus. solidaarsus on oluline. selge, härra volinik, te ütlesite seda ise, et eh, peab olema poliitiline tahe, et eh, võtta otsused, mis puudutavad migratsioonivoo jaotamist ning kehtestada reeglid, mille kohaselt hakatakse Euroopa Liidus eh, õiglaselt vastutust jagama liikmesriikide vahel Te olete kindlasti kursis, et need printsiibid, nendele printsiibidele on viidatud artiklis kaheksakümmend Euroopa Liidu toimimise lepingus. kõik liikmesriigid peavad mõistma seda, et sisseränne ei ole pro-, probleem, mis puudutab ainult mõnda liikmesriiki. see on asi, mis puudutab kõiki liikmesriike ning on kujuteldamatu, et hoolimata Euroopa printsiipidest Euroopa Liidus toimub, toimub solidaarsus siin toimib solidaarsus eri riikide jaoks erinevalt. aitäh! ja nüüd mm, üks minut, proua Guillaume. aitäh, härra juhataja! Need eh, teated, mis puudutavad eh, sisserännet, puudutavad meid kõiki, Euroopa normid ja põhimõtted, aga nendes teadetes sisaldub nii infot kui ka väärinfot. üks asi on kindel, nii kolleegid sellele on juba viidanud. Euroopa Liidul on üldine sisserändepoliitika ning äh, paratamatult tekivad vahepeal niisugused äh, olukorrad, kus lähtutakse lühikestest eesmärkidest. no meie peame praegu hakkama mõtlema selle, selle teema üle järgi ning äh, peaksime põhimõtteliselt soodustama teadmistega isikute liikumist ning tõhusat menetlust ja äh, alternatiivsete võimaluste pakkumist isikutele, kes rahvusvahelist kaitset taotlevad. kuulasin teid suure tähelepanuga, härra volinik, austatud volinik, ning ootan teilt konkreetseid ettepanekuid, mis, mis puudutaksid nii lühiperspektiivis vajalikku kui ka pikemas plaanis vajalikku. aitäh, proua Guillaume, nüüd poolteist minutit härra Boni. Panie przewodniczący, presja migracyjna będzie rosła. Przyczy- aitäh, härra juhataja. sisserände surve jätkub. seda põhjustavad sõjad, seda põhjustab vaesus teistes riikides. Euroopa muutub veelgi atraktiivsemaks kolmandate riikide kodanikele tulevikus ning me ei tohi lubada, et Vahemerest saaks suur surnuaed. Vahemeri ei tohiks kunagi saada siis nii-öelda kujundlikult väljendudes mustaks mereks aga sisseränne on lisaks sellele, et ta probleem, on meile ka võimalus, aga selle võimaluse kasutamiseks on meil vaja pikaajalist sisserändepoliitikat, mis rajaneks meie tegevuse koordineerimisele. ükski riik ei peaks jääma üksi nende probleemidega silmitsi, sisserändevooga silmitsi seetõttu me peame koostööd tegema kolmandate riikidega, peame nende majandust toetama, peame peame ümberasustusprogramme toetama. küsimus on aga, mida nüüd nõukogu ja komisjon teevad selleks, et seda koostööd kolmandate riikidega tõhustada, vähendamaks sisserände survet. kuidas muuta meie sisserändesüsteem tõhusamaks? kuidas tagada see et äh, varjupaigapaketi sätteid järgitakse kolmandates riikides. kuidas aidata inimesi, kes põgenevad vägivalla eest Euroopasse? uus sisseränderaamistik. aitäh, härra Boni. härra Posti ma ei näe, seetõttu saab proua Lavia nüüd poolteiseks minutiks sõna. härra Lavia, vabandust tänan, juhataja. tänan, minister Gonsi ning austatud volinik. Lampeduusas nägime selgelt sisserände probleeme eelmisel aastal. Itaalia riigi jõupingutuste tulemusena oleme me nüüd jõudnud Euroopa aruteluni sellel teemal ning kaalume poliitiliste meetmete võtmist, mis lähtuksid jagatud vastutusest, ent praegu on tegemist endiselt, endiselt edasilükkamatut lahendust nõudva olukorraga, nagu paavst ütles, me ei tohi lubada Vahemerel muutuda suureks surnuaiaks. Itaalia on oma ülesanded Mare Nostrumi raames täitnud, Frontex on nüüd asja üle võtnud, aga endiselt näeme me takistusi Frontexi pädevuste laienemisele ja Frontexi eelarve suurendamisele. selleks, et saaks tõhusa, toimiva meetme jälgimiseks vaba. Triton ei ole lahendus, meil on vaja lahendust, mis keskenduks Aafrika rannikule, et meil oleks võimalik investeerida riikidesse, kus need kriisid toimuvad. me võiksime loomulikult proovida kahepoolsete kokkulepete teed minna nende konkreetsete riikidega ja see on asi, mida tulebki ilmselt proovida. seda ma tahtsingi rõhutada. aitäh, nüüd härra Lopez Aguilar, üks minut. suur tänu, härra volinik. see on meil ei ole Euroopas ühtset sisserändepoliitikat ja on hea, et seda, seda on selgelt välja öeldud. Vas-, sarnaseid mõtteid on avaldatud ka varem, on kahetsetud seda, et meil ei ole ühtset poliitikat. et meil on vaid niisugune negatiivne põhimõte, mille kohaselt muudetakse legaalne sisserändamine võimatuks ning seetõttu sisuliselt äh, soodustatakse ebaseaduslikku sisserännet. Vahemeri on muutunud juba hullemaks kui surnuaiaks, Vahemere on, on sisuliselt täis uppunuid ja neid ei olegi saanud maha matta, me ei saa rääkida surnuaiast. seetõttu on vaja võtta erakorralisi meetmeid. me ei saa siin lihtsalt rääkida inimelude päästmisest pärast Lampedusa tragöödiat, sest ebaseaduslik inimkaubandus kasutab kohe teisi võimalusi. aitäh! härra Lopes Aguilar, nüüd poolteist minutit, härra Engel. härra juhataja. austatud komisjoni esindaja, avaliku arvamuse jaoks tuleks meil ikkagi tagada õige informatsioon ja, ja kui me kuulen, mis väärinformatsiooni ka meie seinte vahel siin pakutakse inimestele, siis ma näen vajadust rääkida õigetest arvudest. meil on praegu äh, üle maailma nelis, nelisada miljonit välja rännanud eurooplast, see on sisuliselt Euroopa rahvastik, kes on ajaloo jooksul välja rännanud Euroopast täpselt samuti nagu täna inimesed äh, rändavad oma kodumaalt välja, et Euroopasse tulla ja siin võimalusi kasutada. Äh, madalmaade kolleeg rääkis meil siin piiride sul-, sulgemisest, aga ma, ma räägin ma, ma ütlen teile, et meil on üle maailma viisteist miljonit hol-, Hollandi päritolu väljarändajat ja kui me tahame toimida nüüd õiglaselt ja teha seda, mida, millest rääkis paavst täna hommikul, siis pidagem seda meeles, Euroopa on sisuliselt väljarände, äh, oli enne väljarände manner, kui temast sai sisserände manner ning meil ei ole õigust oma piire sulgeda. aitäh, härra Engel, nüüd äh, proua Piiri, üks minut. voorzitter, het belang van een Europees asiel- en migratiebeleid werd een jaar austatud juhataja majandus sisserändepoliitika järele on asi, mida on korduvalt rõhutatud pärast Lampedusa tragöödiat. nüüd on kolm tuhat, käesoleval aastal on kolm tuhat inimest uppunud Vahemeres ja ma loodan, et uus komisjon, ma väga loodan, eh, leiab sellele lahenduse. aasta pärast Lampedusa tragöödiat ei ole endiselt turvalisi teid ja turvalisi õiguslikke teid sisserändajatele ning komisjon peab siin suhtlema liikmesriikidega ning tagama kvootide suurend-, suurenemise, kvootide suurendamise ning äh, humanitaarviisade andmise kokkulepe tuleb sõlmida kiiresti. ning ähm, äh, lisaks toimub, et on mittemõistmine lõunapoolsete ja põhjapoolsete riikide vahel. ja me peame need äh, need vastuolud lahendama, meil peab olema poliitika, mis arvestab kõigi huvidega. aitäh, proua Piri, nüüd poolteist minutit, proua Gabriel. aitäh, härra juhataja, austatud volinik, head kolleegid, Vahemere katastroofid tõendavad, et liit ei saa praegu öelda, et tema piirid on turvalised. sise- ja välismõõde on tihedalt seotud. mainin kolme asja, esimene on Frontex me peame selgelt defineerima Frontexi rolli meie lähenemises sisserändele. operatsioon Triton on sisuliselt piirikontroll, arvestades piiratud eelarvelisi vahendeid ning tehnilist varustust, eh, mis ei saabunudki, olgugi et liikmesriigid seda lubasid. palju on lahtisi küsimusi seoses meetmetega Tritoni rakendamiseks Vahemereks. teiseks meil tuleb peatada sisserändega äh, kauplemine. meil on ÜRO protokoll vastav olemas, Euroopa Liidus peavad olema mehhanismid selle protokolli rakendamiseks ning ära tuleb teha suur töö andmete vahetamiseks selle, selle inimkaubanduse osas, teede osas, mida kasutatakse, haavatavate isikute rühmade osas ning nüüd koostöö kolmandate riikidega. me peame läht-, tegelema äh, sisserändevoogude põhjustega, kas need on sotsiaalsed või poliitilised või majanduslikud. sisserändepoliitika peab olema Euroopa Liidu välispoliitika osa, me peame ennetama konflikte, tegelema arenguabiga. härra volinik Avramopoulos, ma arvan, et te peaksite kõrge esindaja Mogheriniga ja teiste volinikega koostööd tegema selleks, et Euroopa saaks tõesti kodanikele, kodanike ootustele vastu tulla suur tänu, head kolleegid. Äh, siin oli vahepeal kaks sõnavõttu, kus tõlgid, äh, äh, tõlkidel oli suuri raskusi tõlkimisega, sest lihtsalt räägiti liiga kiiresti, nii et vajadusel ma tulevikus katkestan kõne, kes liiga kiirelt räägivad. palun, kolleeg Schlein. suur tänu härra juhataja. me oleme ühe uuesti öelnud, et Vahemeri on Euroopa veekogu, sellest ei tohi saada maapealne surn- või vesine surnuaed ja seda ütles täna ka paavst. et me ei tohi lasta inimestel surra selleks, et veenda teisi inimesi lahkuma katastroof Lampeduusal äh, oli kohutav juhtum ja see, miks inimesed äh, sisse rändavad, äh, selle põhjuseks on täiesti kohutav olukord nende päritoluriigis. Tritoni operatsioonist ei aita, see on liiga vähe vahendeid, liiga piiratud tegutsemispiirkond ja äh, liikmesriigid Euroopa piiridel ei suuda üksi hakkama saada. me peame äh, midagi ette võtma, et rändevoogi juhtida, tahaksin loomulikult teada, mida tuleb ette võtta. suur tänu, kolleeg Schlein, nüüd on pooleteiseks minutiks äh, sõna kolleeg Poliesele. Grazie, president, l'immigratsioone. suur tänu, härra juhataja. sisseränne on tõepoolest äärmiselt aktuaalne teema Euroopale, mitte ainult Sitsiiliale, see on see piirkond, kus ma pärit olen, mitte ka ainult Malta, kus sisseränd, rändajate arved on, arvud on kõige suuremad ja teised liikmesriigid on lihtsalt kõrvalseisunda pealt vaadanud Triitoni ähm, Äh, programm on viinud selleni, et rohkem laevu tegelevad päästmisega, seda on ka Frontex öelnud ja kaks kuud pärast Mare Nostrumi algatamist on äh, sisserändajate vood äh, hoopiski tõusnud. me peame midagi ette võtma ja ma arvan, et Triton saab need tegevused üle võtta. mida on, mis on uus selle juures, on see, et äh, mitmed liikmesriigid võtavad sellest osa, mis seda seni ei teinud, aga me peame muutma Dublini mehhanismi, millega äh, antakse vastuvõtvale riigile kohustus tegeleda varjupaigataotlustega. see koorem tuleks jaotada võrdselt kõigi liikmesriikide vahel. hiljuti, hiljutises Euroopa Kohtu lahendis ka rõhutatakse selle põhimõtte olulisust. Äh, härra volinik, sisserändega tuleb tegeleda väga tõsiselt ja me peame kaitsema nii liikmesriigi turvalisust kui ka sisserändajate ohutust. suur tänu ja üheks minutiks on sõna kolleeg Taalil. suur tänu, juhataja. ma leian, et ähm, on äärmiselt sobilik aeg rääkida sellest teemast, mitte ainult selle tõttu, et tuleb kiiresti võtta meetmeid, vaid ka selle äh, tõttu, mis, millised on viimased arengud Vahemere piirkonnas. ma alustaksin äh, sellega, äh, ma alustaksin nende kurjategijatega, kes kasutavad ära äh, teiste inimeste häda ja õnnetust, kes viivad neid üle Vahemere paadidega, mis vaevu püsivad veel tihtipeale räägitakse suvel väga palju neist äh, teemadest ja siis äh, talvel see arutelu vaibub ja tegelikult äh, mingisuguseid tõelisi meetmeid ei võeta. ja võttes eriti arvesse olukorda Liibüas, kus olukord muutub üha keerukamaks päev-päevalt, tuleb, peab Euroopa midagi ette võtma, me peame äh, Eh, midagi koos ette võtma, me peame välja arendama kõikehõlmava eh, poliitika, tegema koostööd kolmanda riikidega ja seda ka sellistes konfliktipiirkondades nagu Süüria ja Liibüa. aitäh ja üheks minutiks on sõna kolleeg Jürkasel. suur tänu. härra juhataja, härra volinik äärmiselt oluline on solidaarsus pagulastega konfliktipiirkondades ja oluline on ka solidaarsus liikmesriikide vahel. kogu koormus ei tohiks olla ühel riigil ja, ja midagi ei tohi kellegi peale suruda, vaid see peab olema konsensuse põhi, konsensuse põhine, me peame leppima kokku reeglites. et ka majanduslik sisseränne alluks neile reeglitele, mille oleme Eh, kehtestanud ja me ei tohi unustada, et meil on vananev kontinent, meie rahvastik vananeb, aga sellegipoolest on vaja reguleeritud sisserännet. me oleme kuulnud, et instrumendid on olemas ja voliniku sõnavõtust kuulsime ka, et komisjonil on poliitiline tahe. Eh, nii et nüüd on viimane aeg midagi ka reaalselt eh, ette võtta suur tänu, kolleeg Jürkus ja nüüd on vaba mikrofoni vooru aeg. ma juba andsin ennist teada, et võimalik on sõna anda ainult viiele inimesele, sõnavõtusoove on oluliselt rohkem. ja püüdsin äh, siin arvesse võtta seda, et mitmetel kolleegidel pidi mikrofoni ära võtma, kui nende sõnavõtud on liiga pikad äh, suur tänu härra juhataja, mitmed kõnelejad mainisid siin paavsti sõnavõttu, ütlesid, et Vahemerest ei tohi saada surnuaed, selleks, et seda vältida, on vaja midagi ette võtta. me peame eelkõige püüdma päästa inimelusid. möödunud ametiajal võtsime vastu määruse, mis seadis sellega prioriteediks Frontexi kasutamisel. parlament on olnud vägagi eh, tubli, nõukogu on olnud eh, kahtlevam, aga me peame olema väga otsusekindlad, me peame selle määruse korralikult ellu rakendama. ja me peame seda prioriteedi laiendama ka neile missioonidele, millega teevad liikmesriigid. minu küsimus, härra volinik, on, kas te olete sellega nõus? suur tänu, kolleeg Ojo ja sõna on kolleeg Mariasele. kirja Petrope, los orisades Euroopa Ekoloogiline Vuljo suur tänu, juhataja, härra volinik, tere tulemast Euroopa Parlamenti. mul on eriti hea meel, et mul on võimalik väljendada teile ja sellele kojale minu enda arvamust ebaseadusliku sisserände kohta me teame, et need äh, memorandumid ja programmid, millega oleme ühinenud, need nõrgestavad meid, need vaesestavad meid ja me oleme silmitsi tohutu rändesurvega. mis puudutab solidaarsust, siis me peame jagama koormat ja ma arvan, et äh, siin on kolm sammast. esiteks sõltub, äh, peaks see sõltuma ähm, erinevate riikide rahvastiku arvust ja SKP-st Äh, päris selgelt mõned riigid ei saa lihtsalt enda, äh, endale enam lubada raisata veel rohkem raha sellele küsimusele. suur tänu, kolleeg Marias ja nüüd on sõna kolleeg Sõnasil. aitäh, härra juhataja. kui meil on üks niisugune suur küsimus, millele on vaja anda ühine vastus Euroopas, siis kindlasti on see sisserände küsimus ning tõesti on aeg, et riigipead, valitsusjuhid annaksid endale aru, et meil on aeg ühine poliitika, ühises poliitikas kokku leppida selles valdkonnas, siin peab olema neli sammast, kõigepealt turvalisus ja, ja kaitse meie välispiiridel, meri, õhk, vesi, maa, maismaa, teine, mis sellest järeldub, on et meil peab olema võimal-, võimalus pääseda seaduspäraselt Euroopa Liitu, võib-olla kvootide alusel, vastavalt iga riigi kvoodile. kolmandaks, te olete seda juba öelnud, et meil on ühtlustada varjupaigaõigus, me ei saa jätkata niimoodi, et osades riikides on viis aastat tähtaja, teises kuus kuud ning neljandaks, meil on vaja tõesti arengupoliitikat, mis on rajatud partnerlusele päritoluriikidele ning välispoliitikat, mis aitab tagada stabiilsuse riikides, kes meile probleeme põhjustavad sisserändega, aitäh. suur tänu, kolleeg Desannes ja sõna on kolleeg Ober-, Obermeieril. aitäh, härra juhataja aasta pärast tohutut laevaõnnetust Lampedusa juures arutame jällegi rändevoogude üle. aga me ei tegele probleemi juurdega, Mare Nostrum, Triidum ja teised päästeprogrammid on küll positiivsed, aga see on ainult reaktsioon miljonite inimeste pealetungile, me peame eh, järgime üldse Euroopa eesmärki, et stabiliseerida ähm, konfliktipiirkondi ja samas me peame lõpetama arengu abirahade mõttetu raiskamise ja nagu ka paavst Franciscus ütles, me eh, peame tagama selle, et, eh, et eh, inimesed, inimeste olukord oleks päritoluriigis piisavalt hea, et neid tahakski välja rännata mul on äh, hea meel, et äh, siin kojas on saadikuid, kes ka selgelt välja ütlevad, et me ei saa vastu võtta kõiki sisserändajad kõigist maailma äh, piirkondadest ja meie kodanikud kindlasti ka hindavad äh, seda. suur tänu lõpetuseks, äh, kolleeg Mussolini. aitäh, juhataja. Ähm, me, me, meil on siin ähm, eesistuja esindaja ja volinik ja tahan öelda, et äh, kui jutt käib naistest ja lastest, mm, mitte ainult la, mm, ähm, lastest, vaid noortest, kellel on äh, hirm silmades, äh, ja kui me lihtsalt võtame vastu seadusi, neid ei, neid ei täida Ehm, siis sellest ei piisa. alaealised peavad saama korraliku staatuse ja abi. aitäh, proua Mussolini, sellega lõpeb vaba mikrofoni voor ning lõpetuseks saab sõna volinik Avramopoulos, palun. palju tänu, austatud juhataja kuulasin suure tähelepanuga neid küsimusi, mille saadikud mulle esitasid siit kojast. ja lubage kõigepealt äh, teha üks kokkuvõte. praktiliselt kõik on ühel meelel selles osas, et tegemist on olulise küsimusega, millel on nii sotsiaalne kui humanitaarmõõde ning esitati küsimusi väärtuste kohta, millele Euroopa tugineb ma ei ole täna siin selleks, et nii-öelda mm, markeerida territooriumit, see ei ole minu eesmärk. ma olen olnud ähm, sellel ametikohal vaid kolm nädalat, aga loomulikult olen aastaid äh, jälginud arenguid ähm, sellel teemal. Äh, umbes kaheksateist aastat tagasi toimus esimene ebaseaduslike sisserändajate voog, kes tulid, koputasid meie ustele, olin toona Ateena äh, Äh, linnapea ning ma mäletan äh, seda esimest lainet. Äh, see ei puudutanud mitte ainult Kreekat, vaid kogu Vahemere lõunakallast, põhjakallast, kus inimesed tulid selleks, et leida paremat elu. põhjuseks oli vaesus, põhjuseks oli sõda ja ka isiklikud tragöödiad aasta tagasi toimus Lampeduusa tragöödia, tragöödia, mis ei ole sümboolne mitte ainult Euroopa jaoks, vaid äh, see oli tohutu inimelude kadu, aga see on vaid jäämäe tipp, neid äh, tragöödiaid on olnud äh, teisigi. kõiki, kes on Vahemerel uppunud, need, need arvu ei ole kokkugi loetud austatud parlamendisaadikud. Ähm, aastate jooksul on äh, sellest probleemist saanud kogu Euroopa probleem, see ei ole ainult lõunapoolsete liikmesriikide probleem. see kehtib ähm, kõigi puhul ja üheks põhjuseks on ksenofoobia õhutamine ning äh, meie ühiste väärtuste ja põhimõtete rikkumine ja eiramine. ja nendele vastuseks ütlen, et me oleme rahvaste ühendus, Rahvaste Liit. ja ka meie esivanemaid on suurtes kogustes lahkunud Euroopast teistesse maailma osadesse Euroopa jalajälgi on leida üle kogu maailma. tegemist on meie esivanematega, vanavanematega, kes on samuti seinud, seisnud silmitsi ksenofoobia, rassismiga ja tänu sellele me peaksime teadma paremini seda, mida tähendavad väärtused, põhimõtted ja loomulikult vastuseks ei ole killustunud poliitika ja ei ole võimalik seda probleemi lahendada ka eh, sellel teel, et me lihtsalt eh, paneme vastutuse teiste õlule. seda võin kinnitada eh, õppetundide põhjal, et poliitiline soov on olemas, komisjon on valmis võtma vastu uue rändeharta. austatud parlamendisaadikud, see probleem, mida me täna siin arutame, see teema ei kao kusagile, lahendused võtavad aastaid. ebastabiilsus on, on nii meie idapiiride taga kui, kui lõunas, Ukraina, Egiptus, on sadu tuhandeid inimesi, kes ootavad võimalust põgeneda ja inimkaubitsejad hea meelega annavad eh, neile võimaluse. Eh, Kreeka on võtnud eh, kasutusele mm, drastilisi meetmeid. eluaegne vanglakaristus määratakse neile, on karistus, mida on võimalik rakendada inimkaubitsejatele. me oleme juba võtnud tarvitusele väga drastilisi meetmeid, aga äh, ei saa unustada seda, et sul võib olla parim tehnoloogia maailmas, sul võib olla suurepärane meetmete pakett, aga neid meetmeid tuleb ka kasutada. Euroopa on reageerinud. oleme kuulnud siin kriitikat, aga tegelikult on olukord paranenud. nii et edusamme on tehtud, on olnud operatsioone, mis on läbi viidud ja mis on olnud tulemuslikud kas me oleme tulemuse saavutanud? ei, mitte veel. tööd tuleb jätkata ja lõunapoolsed eh, liikmesriigid peavad tundma, et kogu Euroopa toetab neid. Eh, tegemist on kogu Euroopa Liidu kohustusega. Eh, meil on ühised väärtused ja põhimõtted, millel Euroopa Liit tugineb. Euroopa ei ole mitte ainult majandusühendus, vaid see kodagi siin on Euroopa ideaalide koda ja me suudame näidata valgust, meil on vaja teie toetust, teie mõtteid ja mõistmist. üheskoos, kõik institutsioonid üheskoos, me suudame midagi ära teha. ja komisjoni poolt võin öelda, et me tunneme, et asjad tõesti liiguvad edasi, liiguvad ühises suunas meil on vaja uut sisserändajate hartat, mis tagaks sisserändajate õigused ning turvalisuse. nii et äh, meil tuleb aidata mm, Eh, neid, kes tulevad eh, ja me oleme võlgu selle oma eh, esivanematele, kes kunagi lahkusid samamoodi Euroopast. me teame, kus on nõrgad kohad meie süsteemis, me teame, kus on ehm, kitsaskohad, aga asjaga tuleb ehm, süstemaatiliselt edasi tegeleda, meil on vaja kollektiivset vastust, meil on vaja üle saada killustatusest, ning äh, me peame ülesandele lähenema inimlikult, äh, tegema koostööd. Äh, tuleb ähm, tegeleda Euroopa piiridega, samas ainult Euroopa piiride valvamisega probleemi ei lahenda me ei soovi et Euroopa muutuks kindluseks, mis lihtsalt ehm, sulgeb väravad ehm, abivajajate eest. Ehm, tuleb mõista, et inimestel, kes lahkuvad kodudest, on selleks tõsine põhjus, meie juures on see parem elu, mida otsitakse. meil on omad väärtused ja põhimõtted, mille alusel kujundatakse välja meetmed ning meil tuleb tõesti teha koostööd selleks, et üle saada killustatusest. Euroopat hinnatakse tema tegude järgi, me peame olema oma ülesannete kõrgusel, millest on nii sõnaosavalt siin räägitud, tuleb hinnata inimelu väärtust, sellega me oleme kõik nõus. meil on olnud äh, palju arutelusid, tänane arutelu ei ole esimene, me oleme pikalt äh, sellel teemal arutanud ja kui me ütleme, et me kavatseme astuda suure sammu edasi, siis äh, juba see on edumärk. meil tuleb parandada olukorda ehk me peame tegema midagi selleks, et olukorda parandada. suur tänu, volinik Avramopoulos ja nüüd nõukogu nimel on sõna härra Kosil. aitäh, aitäh, austatud juhataja, palju tänu ka kõigile parlamendisaadikule, saadikutele, kes osalesid selles väga huvitavas arutelus väga oluline on, et me arutame seda küsimust kohe parlamendi ametiaja alguses. oluline on see, et me tõesti suudame midagi ära teha rändeküsimustes. rändeküsimus on nii-öelda meie lakmuspaberiks, katseks, mille põhjal me saame näidata, et me oleme usaldusväärsed ja suudame midagi ära teha loomulikult ähm, arvesse tuleb võtta nii-öelda välisaspekte, keskenduda mm. välispoliitikale, arengupoliitikale, meil on vaja otseselt panustada Euroopa Liidu poolt, ilma Euroopa Liidu poolse abita ei suuda riigi toime tulla vaesuse vastase võitlusega, tähelepanu tuleb pöörata piirivalvele komisjon ja nõukogu on eesmärgid eh, seadnud keskpikaks perspektiiviks, et eh, meil ehm, loodakse Euroopa välispiiride ehm, politsei ning ehm, selles suunas tuleb tööd jätkata. selge on ka see, nii nagu meelde tuletati, et nõukogu peab tegema palju rohkem mm, koostööd Euroopa Liidu sees koostööd peavad tegema transiitriigid, päritoluriigid. nõukogu on võtnud endale ülesandeks eh, teha tööd kiiremini seda vabatahtliku ümberasustamisprogrammi raames, eh, tehes koostööd eh, ka naaberriikidega Euroopa Liidu piiride lähedal seega komisjon ja nõukogu peavad äh, jätkama tihedat koostööd. väga palju räägiti ka elude päästmisest äh, merel. Äh, seda reguleerivad rahvusvahelised konventsioonid, millega on osalenud kõik liikmesriigid. inimelusid tuleb päästa, sõltumata sellest, millist päritolu on inimene, milline on tema õiguslik staatus kui tegemist on ebaseadusliku sisserändajaga, siis see ei tähenda seda, et me laseme tal uppuda, on ta majanduspagulane äh, või midagi muud. see on oluline põhimõte, mida tuleb silmas pidada. loomulikult äh, liikmesriikide kohustus on äh, päästa merel hätta sattunuid, seda tehti Mare Nostrumi raames, tehakse ka Tritoni raames. Triton on äh, ühisoperatsioon, ühise vastutuse jagamise operatsioon, see on hea lähtekoht ja selle põhjal tuleb eh, tööd jätkata, loomulikult meil on vaja rohkem ressursse, rohkem ressursse on vaja ka Frontexile ja samas ükski liikmesriik ei suuda üksi selle probleemiga toime tulla. on väga oluline, et eh, komis-, nõukogu määratleb äh, aluse, mille põhjal luua ühine varjupaiga ja sisserändepoliitika, selleks on meil vaja vastastikku usaldust ja solidaarsust. kui me ei suuda saavutada usaldust ja solidaarsust äh, omavahel siin Euroopa Liidus, siis äh, paljuski sellest, mis on saavutatud ja mida soovitakse saavutada, jääb meie käeulatusest välja. meil on riike, kes kaebavad, et nende territooriumile jõuab liiga palju varjupaiga taotlejaid ja on teisi riike, kes kaebavad, et neid suuri pagulasvoogusid, kes jõuavad nende piiridele, neid on raske kontrollida. tundub, et mõnikord on äh, isegi konkurents äh, selles osas, et kelle probleemid on kõige suuremad ja kes vajavad kõige rohkem abi aga mida me ei saa endale lubada, on see, et, et kulud on ebaproportsionaalselt suured, kellegi kulud on ülemääraselt suured, kuna nende käest palutakse kõige rohkem varjupaika või, või siis teised riigid, kuhu saabub liiga palju sisserändajaid. vastuseks on ühine äh, rändepoliitika, me ei saa jätkata selle mänguga, et kelle vajadus on kõige pakilisem, kõige suurem ja kes, keda kõige vähem usaldab. tegemist on järk-järgulise lähenemisega, mille me peame võtma aluseks, tuleb järjest suurendada meetmeid ja samme. komisjon tuleb peagi välja uue direktiiviga, mis puudutab vabatahtlikku ümberasustamist, see on järjekordne ahel lüliketist, selleks, et leida lahendus probleemile ja siin on meil vaja ka parlamendi osalust selleks, et samm-sammult süsteem üles ehitada. E, siin mainiti e, tulevast e, komisjoni ettepanekut selle kohta, kuidas koormat oleks võimalik paremini jagada, ehk ka see on järgmine oluline samm. saatjad ja alaealised, mainisin nende probleemi juba oma sissejuhatavas sõnavõtus, ütlesin, et kõigepealt äh, tuleb meil loomulikult äh, ära kasutada kõik need võimalused, äh, mida pakub Dublini määrus saatjate alaealiste kohta, siin on mänguruumi, siin on veel võimalusi, mida ära kasutada. osad liikmesriigid püüavad oma seadusi selles osas sätestada, mida võib toetada, sellest on räägitud ka nõukogus Eh, võimatu on eh, mulle ette nähtud aja jooksul vastata kõikidele küsimustele, aga eh, kindlasti meil peab olema julgus leida lahendus, vastasel korral me kaotame usalduse omaenda kodanike silmis. aitäh, sellega on arutelu lõppenud, hääletamine toimub järgmise osaistungi jooksul ning äh, jätkame järgmise suuliselt vastatava küsimusega, mis puudutab äh, viivitamatut väljasaatmist ja niinimetatud kriisi tagasisaatmist